jätkame täiskogu osaistungjärguga Juri, Tran ja Empl komisjoni muudatustele ei tehtud mitte mingeid muudatussoove, seega vastavalt kodukorrale kõik need korrektuurid on vastu võetud. ja nüüd edasi Läheme nüüd komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse juurde, mis puudutab julgeolekuolukorda Burkina Fasos. ja nõukogu nimel saab sõna proua Tuppurainen. suur tänu viimaste kuude jooksul oleme näinud, kuidas pidevalt on halvenenud julgeolekuolukord Burkina Fasos. kõigepealt tahaksin väljendada solidaarsust Burkina Faso elanikega. üle kahesaja inimese on hukkunud aastal kaks tuhat üheksateist ning eelmise kuu jooksul ainuüksi kuuskümmend inimest. julgeoleku õhkkond avaldab juba survet niigi kehvas olukorras sotsiaalsüsteemile, kolmsada tuhat inimest on sisepagulasena, sanitaarteenused ja ka sotsiaalne sidusus on sattunud ohtu, džihaadirühmitused nüüd ründavad nii tsiviilisikuid kui sõjaväge selleks, et soodustada äh, veelgi vägivalda erinevate kogukondade vahel. Nad üritavad tekitada ususõda riigis, millel on pikk ajalugu rahumeelsest kooselamisest erinevate kogukondade vahel. Euroopa Liit on täna lähedasem Burkina Faso elanikega kui kunagi varem. meie tegevused on suunatud selles piirkonnas oleme mobiliseerinud rohkem kui miljardi eurot tegevusteks Burkina Fasos. kõrge esindaja ja Mogherini oli Ougudogus suvel, kui toimus viies ähm, vastav kohtumine ning selle kohtumise käigus lubas ta täiendavat sada kolmkümmend kaheksa miljonit eurot võitlemaks organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi vastu selles piirkonnas. meie sõjavägi ja ka tsiviilmissioonid töötavad regiooni üleselt, tehes koostööd ka prantslastega koordinatsioon arengupoliitika ja julgeolekupoliitika vahel on üks peamisi väljakutseid ning see oli üks peamisi sõnumeid, mille kõrge eriesin-, kõrge esindaja ka sinna viis oma kohtumise käigus. me oleme veendunud, et piirkonna riigid on ka oma pingutused kooskõlastanud julgeoleku vallas, et tuvastada prioriteetsed valdkonnad oma tegevuseks Burkina Faso valitsus on välja töötanud ka kava eriolukorraks, mis on samamoodi positiivne areng. oma külaskäigul proua Mogherini kutsus üles läbi viima vajalikke reforme, sest võitlus terrorismi vastu annab tulemusi ainult siis, kui austatakse õigusriigi põhimõtteid ja inimõigusi ainult niimoodi tekib usaldus riigivõimu ja kodanike vahel. hiljutine dialoog on vundamendiks selle arengu toetamisel, oluline on, et kõik Burkina kogukonnad tunneksid ennast pereliikmetena. terroristid soovivad levitada viha aga riik peab liikuma vastassuunas ning tekitama kogukonna tunde kõikide kodanike jaoks. julgeolek on määrava tähtsusega, aga see ei ole ainukene väljakutse riigi jaoks. poliitilised arengu ja julgeoleku teemad tuleb omavahel paremini siduda oma reisi käigus Burkina Fasosse külastas kõrge esindajaga kooli, mis on rahastatud Euroopa Liidu toetuse abil, sest haridus on alati määrava tähtsusega. Euroopa Liit on valmis panustama kogu piirkonda veelgi rohkem ning seetõttu osalesime ka Ugo Togus erakorralisel terrorismivastase võitluse seminaril, et arutada piirkonna riikidega, kuidas nemad saavad rohkem panustada terrorismivastasesse võitlusesse, kuidas meie saame ka oma vastavaid tegevusi koordineerida. sellised rahumeelsed riigid nagu Burkina Faso on pidanud nüüd silmitsi seisma vägivallalainega. meie, eurooplased, oleme oma kohustusi suurendanud, tegutseme ka piirkonnas, et Aafrika saaks äh, ise jõulisemat rolli võtta ning jätkame tugeva partneriga nii Burkina Faso kui ka elanikkonna jaoks. aitäh, minister Tuppurainen, nüüd härra Hölveni, palun. Äh, aitäh, president. Äh, kallid kolleegid nõndanimetatud islamiriik on terroristlik organisatsioon, mis kaotas Lähis-Idas väga palju territooriumi. peame rääkima ausalt, kuidas asjad on. nüüd on Saheli piirkonnas tekkimas uus kalifaat ja Burkina Faso mängib siin väga tähtsat rolli Nigeris ja Tšaadis üks koma kaks miljonit inimest sõltuvad humanitaarabist. kahe tuhande viieteistkümnendast aastast saati eh, on terroristid tapnud Burkina Fasos eh, peaaegu viissada inimest, eh, linnad, eriti just linnakeskused sattusid rünnakute alla, selle, sealhulgas eriti just koolid, kaks tuhat kooli on rünnakute all, sa-, sajad lapsed ei käi koolis ning viimastel aastatel usulised rünnakud on äh, sagenenud. Cesar Fernandez, üks munkadest, äh, tapeti veebruarikuus äh, terroristide poolt. sellel aastal on juba vähemalt viiskümmend seitse kristlast tapetud ning seega on seal piirkonnas sattunud ohu alla etniline ja usuline mitmekesisus. kirikud mängivad sealses piirkonnas väga tähtsat rolli ja sellepärast on tõesti viimane aeg, et äh, Euroopa institutsioonid, institutsioonid loobuksid radikaalsest äh, ähm, neut-, neutraalsuse põhimõttest. me ei tohi äh, unustada ka seda, et kristlaste tagakiusamine toob endaga kaasa rahvastiku väljarände ja ühiskonna lagunemise. kui ei ole mitte mingit julgeolekut, siis inimesed lihtsalt rändavad välja, see on küll lihtsalt öeldud, aga nii see on. aitäh, härra Helveni, järgmisena saab sõna kolleeg Arena, palun, poolteist minutit. Burkina Fasos tegutsevad äärmuslased on pannud toime järjest rohkem rünnakuid, mis muutuvad aina äh, vägivaldsemaks ja ennekõike on need suunatud kõige haavatavamate isikute vastu ja seetõttu tuleb kindlasti võidelda selle relvastatud üksusega aga nagu juba öeldud, on ka Burkina Faso tsiviilelanikud üldiselt väga haavatavad ja terroristide vastu ei saa astuda ainult relvajõuga, vaid ka strateegiliste arenguabivahenditega. Äh, me peame kaitsma Burkina Faso äh, tootmissektorit, eriti mis puudutab toiduainete tööstust üldiselt ja suhkrukasvatust, sellepärast et äh, see sektor annab paljudele elanikele tööd. mida oleme praegu teinud. vabakaubandusleping, Lääne-Aafrikaga üldine võitlus vaesuse vastu ja kohaliku elanikkonna kaitsmine. aga lisaks sellele on loomulikult vaja võrrelda ka relv, võidelda ka relvastatud äärmuslastega. meil on vaja seda teha struktureeritumalt ja paremini, meil on vaja teha seda nii, et me kaitseksime kohaliku tasandi majandust, mitte ei mitte ei killustaks seda, sellepärast et üheksakümmend protsenti äh, aktiivsest elanikkonnast äh, peaks äh, töötama. me ei tohi lubada Burkina Faso põllumajandussektori hävitamist, sest seal töötab niivõrd suur osa elanikkonnast. Euroopa Liit peab seetõttu taastama majandussuhted, ja ajendama, arendama sellist poliitikat, mille abil mille abil äh, lisataks midagi äh, relvastatud vastusele, aitäh! järgmiseks kolleeg Berg, palun aitäh, president, olukord Burkina Fasos on suurepärane näide selle kohta, kuidas meie poliitika islamistliku äärmusluse vastases võitluses on läbi kukkunud Aafrikas. see kaos, mis on maad võtnud, toob endaga kaasa rahvastiku väljarände, kui rahvas otsib julgeolekut kas naaberriikides või Euroopas. Burkina Faso oli rahumeelne riik, nüüd Al-Qaeda ja Boko Harami terroristid on selle maa üle võtnud, Malist on nad sisse imbunud, neid äh, treeniti Afganistanis ja nad said Liibüast ka relvi. alguses toimusid meelevaldsed tapmised, tegemist oli terroriga tsiviilelanikkonna vastu, nüüd on aga tapmised pigem põhiliselt suunatud kristlaste vastu ehm, ning igaüks, kes kannab risti, teda võib tappa, kirikuid põletatakse maha, uskudevahelised abielud on ohtu sattunud. me ei tohi pealt vaadata, kuidas veel üks riik kristlastest puhtaks tehakse ja me peame võitlema selle ohtliku ideoloogia vastu. aitäh, kolleeg Berg ja järgmisena poolteist minutit kolleeg Kanko, palun. Frau Kollegin Kanko Um, head kolleegid, see kleit, mida ma kannan, selle on teinud tütarlaps Burkina Fasost. kui ma olin tema vanune, oli meil nii palju unistusi. mis on see tulevik, mis on talle võimalik või meie lastele, kus džihadism saab lihtsalt kasvada. maailm vaatab kõrvale, aga minu sünniriik Burkina Faso, kus ma jooksin paljajalu põldudel, on kusagil kaugel, kus valitseb džihadi vägivald kui Iraagis või Süürias tekkisid samasugused probleemid, ei vaadatud niimoodi kõrvale, aga Boko Haram ja teised džihaadirühmitused ainult kasvavad, samal ajal toimuvad kohtumised, aga nüüd on vaja tegutseda, kasvav ebakindlus mõjutab selliste laste elu, nagu see tütarlaps. Nad ei saa piisavalt haridust ning nad äh, satuvad ohtu inimkaubitsejate kätte, kasvab äh, teismeliste rasedus, nüüd on tervisekeskuseid suletakse, meediavabadus on kadunud, ettevõtted, sealhulgas lääne ettevõtted kolivad minema. alles eile suhtlesin ühe ettevõtjaga Brüsselis meil on vaja vähem kohtumisi, rohkem tuleb tegutseda ka selle tüdruku nimel, kellest ma teile just rääkisin. aitäh, kolleeg Kanko, järgmisena kolleeg Sorinio, üks minut, palun. suur tänu. raportid Burkina Fasost tekitavad väga suurt ärevust, humanit-, humanitaar- ja julgeolekuolukord halveneb märkimisväärselt tekkimas on kriis, inimesed on väga haavatavad, on vaja koheselt humanitaarabi, tuhanded sisepagulased, lapsed ei saa koolis käia, sest need on julgeoleku põhjustel suletud, viimastel kuudel on palju hukkunuid, valitsus on püüdnud piirata islamistlikke terroristlikke rühmitusi Mali ja Nigeri piir, piirialadel, et see ei leviks üle kogu riigi, aga kritiseeritud on seda ebatõhusat viisi. rühmitused levitavad kaost ning äh, diskrimineerivad ka tsiviilelanikke ning naaberriikide valitsused peavad samamoodi tegutsema, aga see ei tähenda, et rahvusvaheline kogukond ei peaks tegutsema. väga oluline on, et ka Euroopa Liit pidevalt toetaks ja jätkaks selle toetuse andmist, mida on pakutud selles piirkonnas. kolleeg Pild, palun. suur aitäh, juhataja peaaegu kolm tuhat sisepagulast, kolmsada tuhat sisepagulast, kaks tuhat äh, suletud äh, kooli ja mitmed vangistatud äh, ja töö kaotanud õpetajad. selle kõik toob kaasa islamiterrorism, mis samuti toob kaasa näljahäda või vähemalt näljahäda riski. peale selle on, valitseb kriis toidu ja veega ja tuletan meelde, et Prantsusmaa on terrorismiga võidelnud juba aastast kaks tuhat kolmteist, aga sellest hoolimata tuleb meil kiiresti ka aidata teisi riike. meil toimus Brüsselis kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal konverents, kus anti lubadusi ja neid lubadusi tuleb nüüd ka täita mis puudutab majanduskoostööd, siis tervitan ambitsioonikat projekti, mille abil seda regiooni aidata meil on kindlasti vaja energiataristut äh, ja maanteetaristut äh, üles ehitada ja ka see ei tohi jääda ainult äh, lubaduseks. selle regiooni kannatused on äärmiselt suured ja seetõttu oodatakse meilt, et me aitaksime ja samuti ootab kogu Euroopa, et meie tulevane, tulevik oleks julgem ja turvalisem, aitäh! kolleeg Pildel, aitäh! vaba mikrofoni vooris on meil ainult üks sõnavõtusoovija suur tänu, proua minister. Burkina Faso on piirkond, kus viimase nelja aasta jooksul on rünnakute hulk ainult kasvanud, rünnakud, mida on läbi viinud džihadistlikud rühmitused, kes on peamiselt rünnanud kristlasi, kuid mitte ainult, enamik inimesi elab vaesuse piirist allpool, neil on päevas kulutada vähem kui üks dollar. Poola valitsuse toetusel alates aastast kaks tuhat kaheksateist oleme loonud rohkem kui kuuskümmend elamiskohta kõige vaesematele perekondadele ning lisaks teie poolt välja pakutud tegevustele peaksime suurendama humanitaarabi piirkonda koha peale. seal peaks Euroopa Liit äh, rohkem pingutama, täpselt nii nagu ka teised riigid, kes on seal kohapeal. aitäh selle arutelu eest täna, see on meie jaoks väga tähtis, arvestades, milline on praegu mm, elu Burkina Fasos suur tänu, kolleeg Kempa, vaba mikrofoni voor on sellega lõppenud ja arutelu lõpetuseks saab veel kord äh, kõrge esindaja nimel ja komisjoni nimel sõna minister Tuppurainen aitäh, kõigepealt tahaksin rõhutada, et see arut-, arutelu on väga oluline, pidades silmas meie praegusi ja tulevasi tegevusi. tahaksin kõiki kõnelejaid tänada sõnavõttude eest. Euroopa Liit on saavutanud väga hea maine selles piirkonnas, meil on integreeritud lähenemine, mis ilmestab meie globaalset strateegiat. järgmisel nädalal kõrge esindaja Mogherini saab jagada neid kogemusi ÜRO Peaassambleel kus toimub eriüritus Mali ja Aafrika teemal. tahaksin tervitada ka hiljutist G7 partnerlust julgeoleku vallas, mille puhul lähtutakse integreeritud lähenemisviisist pikemas perspektiivis. järelmeet-, võtmena pärast hiljutisi kontakte, tuginedes ka tänasele arutelule, võin teile kinnitada, et me ei jäta Burkina Fasot üksi, astudes vastu nendele väljakutsetele, millega riik silmitsi seisab. suur tänu, minister Tuppurainen, arutelu on sellega lõppenud. järgmine päevakorrapunkt komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus hiljutiste muuda-, muutuste kohta Kolumbia poliitilises olukorras ja rahuprotsessi elluviimise kohta. ja jällegi kõigepealt saab ähm, komisjoni asepresidendi ja liidu välisasjade kõrge esindaja nimel sõna minister Tuppurainen, palun suur tänu, juhataja. kolm aastat tagasi demonstreeris Kolumbia maailmale, et ka kõige pikem ja vägivaldsem konflikt võib siiski lõppeda keegi ei suutnud toona kujutleda, et rahu ülesehitamine, rahu taastamine võiks olla kerge, kuid kolm aastat hiljem on enamik Kolumbia elanikke siiski seda meelt, et nad ei tahaks kunagi naasta nende kõige jubedamate aastate juurde. me käisime Kolumbias ja nägime, et see riik vaatab tulevikku, mitte minevikku. president on kinnitanud, et ta soovib jätkata rahuprotsessi ellurakendamist ning enamik ehm, Kolumbia poliitilisi jõude on samuti pühendunud ehm, sellele, et rahuleping ellu viidaks. on küll tõsi, et vähesed FARC-i dissidendid on taas relvi haaramas, kuid me mõistame selle kindlasti hukka, sest veelgi rohkem vägivalda ei saa lahendada neid väljakutseid, mis selle riigi ees seisavad. samas ei tohi unustada, et tegemist on siiski ainult väikese osaga sellest rühmitusest, FARC-ist mis, see ei tähenda ka seda, et me ei saaks aru, kui keeruline on rahuprotsess kohalike liidrite äh, tapmine, naiste õiguste rikkumine, need äh, probleemid on suured. järgmisel kuul toimuvad regionaalsed ja kohaliku tasandi valimised ning äh, mõrvatud on mitmeid kandidaate. valitsus peab astuma samme selleks, et kaitsta neid, keda ähvardatakse, võtta kurjategijad vastutusele ja lammutada kuritegelikud võrgustikud, kuid kõige olulisem on see, et Euroopa Liidu kõrgetasemeline esindaja on pakkunud äh, ka meie abi. me võtame Kolumbia valitsusega ühendust, räägime ka sellest, kuidas toetada kodanikuühiskonda, kuidas toetada nende prokuratuuri ning äh, kuidas koos Euroopa Liidu liikmesriikidega neid aidata seda me Kolumbia valitsusele ja rahvale ka ütlesime, Euroopa Liit on koos teiega me tahame aidata teid rahu saavutada. visiidil Bogodasse ütles kõrgetasemeline esindaja, et me võtame mitmeid meetmeid rahuprotsessi toetamiseks. ta kohtus kolme olulisema e, kohtuinstitutsiooni esindajatega, need on siis Tõekomitee, Otsingute Komisjon ja Rahukorpus. ta ütles, et me toetame tõekomisjoni nelja koma viie miljoni euroga ja lisaks aitame me ka otsingute üksust ja rahukorpust. siiani on Euroopa Liit investeerinud aastate jooksul, viimase kolme aasta jooksul umbes kuussada nelikümmend viis miljonit eurot, et toetada rahuprotsessi Kolumbias ja selle raha hulgas on ka üks usaldusfond Euroopa Liit on Kolumbia suurim välisinvestor ja meie põhirõhk on pandud selle regiooni jätkusuutlikule arendamisele, eriti just selle osa arendamisele, mida konflikt kõige raskemalt räsis. kõrge esindaja kuulutas ka, et me aitame Kolumbia pagulasi, kes on tulnud Venezuelast ning et me anname veel kolmkümmend miljonit eurot lisaks sellele saja kahekümnele miljonile, mis on pagulaste aitamisse juba investeeritud praegu on Kolumb-, Kolumbias üks koma neli äh, miljonit äh, pagulast Venezuelast ning see, kui abivalmilt on Kolumbia nende suhtes käitunud, äh, on eeskujuks nii regioonile kui kogu maailmale. siiski sellest ei piisa, nii Kolumbia kui kogu regioon vajab rohkem rahvusvahelist abi ja toetust ning Euroopa Liit annab praegu oma parima selleks, et rahvusvahelisele kogukonnale olla juhiks, et olla eeskujuks Kolumbia rahvas peab teadma, et nad võivad loota Euroopa Liidu jätkuvale toetusele oma igapäevases äh, elus, oma igapäevases töös, nii et rahuprotsess äh, viidaks lõpule. alates rahuprotsessi algusest äh, on Euroopa Liit investeerinud üks koma viis miljardit eurot, et Kolumbia rahu toetada. Kolumbia rahvas on tõesti väga vapper ja väga vastupidav, sest nad nad äh, peavad läbirääkimisi selleks, et äh, rahuprotsess äh, lõpeks kestva rahuga. ka meie usume Kolumbia jõupingutustesse ja aitame neid edaspidigi, aitäh! suur tänu, minister Tuppurainen ja nüüd saab arutelus kõigepealt sõna kolleeg Del Castillo Vera, palun kaks minutit. lugupeetud juhataja, tänan teid lugupeetud äh, eesistuja. Kolumbia rahulepe nõuab pikaajalist visiooni. muidugi on äh, teel lõpliku rahuni veel mitmeid tõkkeid ja mitmeid riske ja just sellepärast meil ongi vaja seda pikaajalist visiooni. ma tahaksin rõhutada seda, et väga oluline on Euroopa Liidu poolt antav rahaline abi, eriti see, mis puudutab ähm, arenguabi, äh, arengukoostööd erinevates äh, Kolumbia piirkondades. koostööd tuleb teha nendega, kes on otsustatud, otsustanud relvad maha panna ja loomulikult me tahame, et äh, kõik osalised oma lubadusi täidaksid. koostöös Kolumbia valitsusega tahame meiegi et äh, kõige nõrgemaid kaitstaks, et kaitstaks neid, keda ähvardatakse ja et vastutusele võetakse äh, erinevad kurjategijad, kes äh, on rahule ohuks. muidugi on Kolumbia meile oluliseks partneriks ka võitluses kliimamuutustega. Nad aitavad keskkonda kaitsta. kõrge esindaja on Euroopa Liidu seisukohti selgelt väljendanud, rahuprotsess edeneb ja me peame aitama president Tukid ja tema valitsust. aga lõpetuseks tahaksin juhtida tähelepanu veel ühele asjale, millega kõrge esindaja peaks tegelema, kuigi ta ise praegu siin ei ole. Norra vahendatud dialoog pidi lõppema eile, kuid äh, me ei jõudnud äh, lõpptulemusteni. kas on ette nähtud mingisugused sanktsioonid, mida me hakkame rakendama Venezuela valitsuse vastu, mis äh, kogu aeg rikub inimõigusi? kui me seda teeksime, siis oleks sellest meile kindlasti kasu, see aitaks vägivallale teha lõppu. aitäh, proua Castillo Vera ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel härra Lopes, üks minut. suur aitäh, juhataja. on väga hea, et me täna Euroopa Parlamendis räägime Kolumbia, Kolumbia raha, rahuprotsessist ja selle toetamisest. me tegime seda ka eelmise mandaadi ajal ja kõrge esindaja käis meie juures, rääkis sedasama, millest me räägime täna me tunneme muret selle üle, mis praegu Kolumbias toimub. rahulepet ei rakendata täielikult ja teatud kohustustest on taganetud. Kolumbias on äh, isikuid, kes tahavad naasta vägivalla juurde. seetõttu tuleb aru saada, et tegemist on keerulise protsessiga, keeruliste läbirääkimistega meil tuleb anda ähm, rahalist toetust, teatud maa tuleb tagastada endistele omanikele. see on rahukokkuleppe peamine sisu ja seetõttu me eh, toetame Kolumbia valitsust, kuid meil tuleb astuda veelgi kaugemale ja pidada meeles seda, et rahuprotsess on olnud pikk ja seda ei tohi jätta pooleli, seda ei tohi miski väärata. suur aitäh teile, härra Loopes ja nüüd proua Bilbao Barandica uueneva Euroopa nimel. suur aitäh, lugupeetud juhataja suur aitäh! fark, õigemini väike osa fargist on naasmas vägivalla juurde ja meie Euroopa Liidus peame veelgi tugevamalt toetama Kolumbia rahuprotsessi, hoolimata sellest, et seda on tabanud teatud tagasilöögid. Kolumbia on toiminud ju selliselt, et kaks tuhat endist mässulist on naasnud tavaellu. see on neil õnnestunud ja see tähendab ja see tähendab seda, et äh, me oleme siiski suutnud, äh, et siiski Kolumbia on suutnud üht-teist saavutada, kuid neil on jätkuvalt ka julgeolekuprobleeme ja need peavad nad ise lahendama selleks, et äh, maailm suudaks Kolumbiat usaldada. Kolumbial on probleeme, aga nad peavad leidma ka lahendused nende probleemide lahendamiseks. aastal kaks tuhat kaheksateist võeti vastu programm ja räägiti sellest, et suur osa konflikti põhjusest on äh, ebavõrdsus, mis tekitab vaesust. Kolumbias elab rohkem kui kolm miljonit äh, süvavaesuses elavat inimest ja palju selliseid isikuid, kellel ei ole kättesaadavad elementaarsed sotsiaalsed teenused nende inimeste olukorra parandamine on osa lahendusest. lisaks selleni, lisaks sellele tuleb Kolumbiasse ka väga palju Venezuela pagulasi ja sel põhjusel peame me andma Kolumbiale rohkem poliitilist, ähm, rahalist äh, ja äh, igakülgset muud abi. me peame neid aitama et nad suudaksid kaasata kõik ühiskonnaliikmed rahuprotsessi. ning peaksime edendama kahepoolseid kokkuleppeid, nii et Euroopa Liit mitte ainult ei lubaks, vaid tõesti ka aitaks, aitäh! aitäh ja nüüd Roheliste fraktsiooni nimel proua Riva Ihiner. üks minut. aitäh, juhataja Kolumbia inimõiguste problemaatika on selline teema, millest nüüd taas räägitakse. aastal kaks tuhat kaheksateist mõrvati sada viiskümmend viis inimõiguste aktivisti ning selle aasta esimeses kvartalis hukkus veel kakskümmend viis. Kolumbia on äh, üks ohtlikumaid riike maailmas just nimelt keskkonnaaktivistide jaoks ja sellel põhjusel on Euroopa Liidul vajalik Kolumbia rahuprotsessi toetada. me peame nõudma seda, et komisjon saadaks sinna eriesindaja ning et Euroopa Liit, Euroopa Komisjon korraldaks Euroopa Liidu ja Kolumbia vahelise keskkonnateemalise dialoogi. roheliste fraktsioon on seisukohal, et Euroopa Liit peab kasutusele võtma erinevaid meetmeid, mille abil inimõiguste alast olukorda Kolumbias parandada. näiteks eh, tuleks kasutada ÜRO eriesindaja mandaadi pikendamist, sest me peame tagama, et Kolumbias inimõiguste alane olukord paraneks. aitäh ja nüüd ECR-i nimel härra Terts. poolteist minutit. Gracias aitäh, me kõik oleme ühel meelel, et Kolumbial on hädasti vaja abi. mitte ainult sellepärast, et äh, Fargist osa rikkus äh, relvarahulepet. Farg üritab tagasi pöörduda terrorismi poole ja peale selle on tekkinud veel üks terroristlik organisatsioon, mille peakorter asub Venezuelas ja mis domineerib äh, Venezuelat ning kontrollib ka naaberriike. see on äh, endaga kaasa toonud selle, et põliselanikud põgenevad Venezuelast Kolumbiasse Venezuelast üleüldse poliitilise olukorra pärast äh, lahkub väga palju inimesi, praegu on vähemalt üks koma neli miljonit äh, Venezuela kodanikku, äh, kes elavad Kolumbias ja neli koma kaks, neli koma kolm venezuelalast on Maduro režiimi eest põgenenud. peame toetama Kolumbia valitsust ning aitama süüdi mõista kurjategijad, samamoodi tuleb äh, survet avaldada nendele, kes äh, on küll Venezuelas ja Havannas, aga õõnestavad Kolumbia olukorda. proua Mogherini käis eelmisel nädalal seal selleks, et kommunistlikku režiimi toetada Havannas see on suur häbiplekk, me peame avaldama survet Havannale ja Caracasele, sest ainult niimoodi saame tagada stabiilsuse Kolumbias. aitäh, härra Terts ja järgmisena kuue NGL fraktsiooni nimel härra Pineda, palun. üks minut. aitäh, president. proua Mogherini käis Kolumbias ja teab, et äh, president Tuke ei äh, kiida heaks Havana relvarahukokkulepet äh,. vägi, kasutatakse vägivalda talunike vastu, selle taga on äh, relvastatud rühmitused, sõjavägi ning äh, äh, erinevate maaelu arendamise programmide juhid on lihtsalt äh, tapetud ning äh, varased äh, turi-, terroristid on vabastatud. Äh, valimiskampaania ajal ainuüksi tapeti kolmkümmend kandidaati. FARC peab äh, rahuprotsessist kinni. ainus võimalus hoolitseda selle eest, et konflikte ei korduks, on väga tähtis see, et sellest kinni peetakse. Euroopa Liit peab Kolumbia valitsuselt nõudma, et kõik poliitilised jõud peaksid kinni rahuleppest, aitäh! suur tänu, järgmisena härra Roland, palun! aitäh, president, ma ütlen, et mul on siin isiklik huvi Kolumbiaga, minu kolmandal pojal on ka ristiisa Kolumbiast ja Robert Farah ja Sebastian Cavallo, kaks spordikangelast Äh, tennises on nende iidolid äh, president Santos paar-kolm aastat tagasi kirjutas äh, alla äh, rahulepingule Fargiga. pärast aastakümneid vägivalda oli vaja tõesti üles näidata julgust selleks, et äh, Fargile anda kümme kohta kongressis. me näeme, et rahuleping on sattunud ohu alla, sellepärast et osa Fargist nõuab uut relvavõitlust. Nad võtavad eeskuju Maduro režiimist Venezuelas ja narko Äh, kauplejatest ja võib juhtuda see, et Kolumbia langeb tagasi mineviku tumedatesse päevadesse, sellepärast on väga tähtis, et president Duque jääb siin resoluutseks ja ei anna järele uutele vägivallapuhangutele. üks asi on täiesti selge, Euroopa Liidul ei ole mitte mingit õigust kohustust ega ka moraalset põhjust sekkuda Kolumbia riigi sisesse, tegemist on sõltumatu riigiga ja Euroopa Liidu sekkumist ei ole vaja ja see ei ole ka soovitud. aitäh, härra Roland. järgmisena üks poolteist minutit, äh, kolleeg Mian Mon, palun. aitäh, president. tahtsin teile öelda, et äh, proua Mogherini visiit Bogotas eelmisel nädalal oli väga vajalik, sest Euroopa Liit peab üles näitama solidaarsust nendel rasketel aegadel Kolumbiaga. rasked on ajad sellepärast, et äh, äh, riik on kokku kukkumas, neli miljonit Venezuela kodanikke on Maduro režiimi eest põgenenud ning Kolumbia on pea poolteist miljonit äh, pagulast vastu võtnud, Tšiili, Peruu ja Ecuador on samamoodi pagulasi vastu võtnud. Euroopa Liit on andnud kolmkümmend miljonit selleks, et äh, pagulasi aidata me loodame, et äh, abi suurendatakse, me peame rohkem tegema peame leidma rohkem vahendeid. USA praegusel hetkel annab rohkem raha kui Euroopa Liit. tõesti murettekitav on see, et üks separistlik, separatistlik rühm on nüüd lubanud uuesti relvad haarata. see on ohtlik, äh, eriti just praegu, kui äh, rahuprotsessiga on vaja edasi minna ja tähtsaid samme teha on palju inimesi, kes tegelevad taasintegreerimisega, ühiskonna ülesehitamisega ja eile oli võimalik Hispaania lehtedest ka lugeda, et rahuprotsessi ei ole võimalik tagasi pöörata. me peame jätkama Kolumbia toetamist. tegemist on meie sõbraga ja viimasel ajal on tal lihtsalt olnud palju abi vaja. aitäh, üks minut ja proua Reena, palun l'union européenne et la colombie se sont engagées Kolom-, Kolumbia rahuprotsess on seotud poliitilise dialoogiga, millega me peame kaitsma inimõigusi. me peame lootma, et olukord paraneb veelgi, sest praegu on inimõiguste alaseid rikkumisi palju. me näeme, kui paljusid äh, aktiviste, eriti keskkonnaaktiviste, on tapetud kodanikuühiskond on andnud ka teada, et väga väike protsent kurjategijaid võetakse Kolumbias vastutusele. esimene küsimus on seega see, et mida, milliseid projekte me peaksime rahastama ja kas Euroopa Komisjon võiks meile rääkida sellest, kuidas me aitame neid, kes inimõiguste aktiviste kaitsevad ja teiseks, kas me saaksime ette näha mingi mehhanismi, mille abil hinnata inimõiguste rikkumisi? praegu oleks meil vaja täpsemat, täpsemaid andmeid, aitäh. aitäh, proua Harantsova, palun. aitäh kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta kokkulepe tõi rahu Kolumbiasse, kuid see on nüüd uuesti ohu alla sattunud Teie Markese video oli viimane hoop. Fargi suurem osa liikmetest mõistis selle hukka, aga me ei saa vägivalla puhkemist välistada. Venezuela on veel üheks ohuks. kriis Venezuelas ähm, mitte ainult ei avalda survet, sellepärast et poolteist miljonit migranti on tulnud, kuid samamoodi on ta ka gerillade jaoks pelgupaigaks Euroopa Liit on nüüd juba aastakümneid toetanud rahumeelse lahenduse leidmist Kolumbias. Kolumbia valitsusel on meie toetust praegu vaja rohkem kui kunagi varem, selleks et jätkata rahulepingu rakendamist ja meie peame leidma lahendusi selleks, et leida äh, lahendusi kriisile Venezuelas, sest see võib edasi liikuda teistesse riikidesse. aitäh, järgmisena üks minut ja härra Urban Crespo, palun señor presidente aitäh! president kolm aastat tagasi sõlmiti rahuleping colombiaga ja nüüd me kuuleme et äh, vägivald on äh, uuesti lahvatanud äh, kümned tuhanded inimõiguste eest võitlejad politseinikud on Ähm, mõrvatud ja nüüd osa fargist on lubanud uuesti relvad haarata. me peame ka täpsemalt nõudma Kolumbia valitsuselt tegevust selleks, et äh, hakataks rahulepingut rakendama. ta ei ole sõjajõukudega tegelenud, äh, samamoodi sõjavägi vägivallatseb, samamoodi tuleb talunikele anda tagasi maa, seda ei ole tehtud. me soovime, et kokkulepet hakatakse rakendama, kus on tulemused, mida on tehtud, mida on tehtud paramilitaristlike jõudude vastases võitluses me ei soovi mingit poliitilist vägivalda enam, me soovime, et äh, kokkuleppest peetakse kinni ja TNL-iga hakatakse läbirääkimisi pidama rahu nimel. aitäh, järgmisena härra Pull, palun üks minut aitäh, Kolumbias on üheksateistkümnendast sajandist alates käimas olnud pidev konflikt, seega kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal saavutatud rahulepe Farki ja Kolumbia valitsuse vahel oli väga teretulnud. Farkis sai justkui peavooluerakond, kuid nüüd on tekkinud võimuvaakum esile on kerkinud teised rühmitused, mis tahavad seda olukorda ära kasutada, eriti tegeletakse kokaiinikaubandusega. hinnatud on, et kokaiini kasvatamine on kasvanud kolmkümmend üks protsenti, mille väärtus on miljoneid USA dollareid, mis tähendab, et rühmitused tekitavad veelgi konflikte, kuritegevus kasvab seega rahu ei ole saabunud, lihtsalt üks rühmitus on asendunud teisega. mina olen arst ja ma tean, mis mõju kokaiin avaldab mitte ainult Ladina-Ameerikas või Kolumbias, vaid ka siin, seega meil on vaja püsivaid lahendusi, tegeleda uimasti poliitikaga, et seda kasvu piirata. aitäh, poolteist minutit, härra Lopes-Hill Euroopa Liit peab sekkuma mm, selleks, et vältida konfliktide kasvu guerillarühmituste poolt. rahuprotsess, mis on meie tegevuse südames, on ainukene võimalus, kuidas konflikte lahendada, mis äh, praegu ohustab piirkonna stabiilsust. oluline on Venezuelat diktatuurirežiimi silmas pidada, see on viinud selleni, et ligi neli miljonit Venezuela kodanikku on pidanud riigist lahkuma, ligi kaks miljonit on jõudnud juba Kolumbiasse. oluline on tagada nende inimeste esmavajadused, kes on olnud sunnitud lahkuma, seega tervitan proua Mogherini kohtumist ähm, eelmisel nädalal, et toetada rahuprotsessi selleks, et äh, endised võitlejad saaksid integreeruda tavaellu. Euroopa Liit peab kohaldama rangeid karistusi neile, kes inimõigusi Venezuelas rikuvad, sest nemad tõesti seavad kogu piirkonna ohtu. proua Mogherini ütles, et kui Barbadosel tulemusi ei saavutata läbirääkimiste käigus, siis Euroopa Liit eh, asub tegutsema, arvestades äh, millised on olnud kahjud, me peame praegu Kolumbia valitsust toetama. vabandan, et liiga vara teid katkestasin, aga nüüd üheks minutiks eh, kolleeg Kinnitši. Grazie, grazie presidente, signore ministro, questo parlamento a fort-. aitäh, praegusel, praegune parlament on jõuliselt toetanud rahuprotsessi Kolumbias selleks, et tagada inimõiguste kaitse. samal ajal need uudised, mis meieni praegu jõuavad, ei paku palju lohutust. vägivald on taas kord kasvanud, rikutakse inimõigusi, esineb diskrimineerimist, naistevastast vägivalda ning kaks tuhat kaheksateist ligi kolmsada viiskümmend beebit hukkus alatoitumuse käes ehk siis ohtu satuvad just kõige haavatavamad. tuleb kasutada kõiki vahendeid ja võimalusi, mis on meie kätes, et kaitsta rahu Kolumbias, tuleb austada julgeolekut, inimõigusi, sotsiaalset õiglust ning pakkuda paremat tulevikku kõikidele lastele seal riigis. aitäh, üks minut, kolleeg Pausa Dias. aitäh me kõik oleme seda meelt, et esmane prioriteet on julgeolek ja Kolumbia inimeste heaolu. aga minevikku ei tohi unustada. rahu tagamine Kolumbias ei tähenda seda, et me hakkame ajalugu ümber kirjutama või kuidagi võitlejaid õigustama. rahulepingu allkirjastamine paraku ei lõpetanud äh, terrorismi. kõnelen siin inimesena, kes on elanud riigis, kus on toimunud terrorirünnakud. ka mina olen kannatanud terrorismi käes küsimus on mõrvarite üleandmises, arvestades ka ohvreid, seda kõike tuleb silmas pidada Ko. kolleeg Pereira, aitäh. olukord, kus rahulepingut ei täideta, kus esineb tagakiusamist, mõrvatakse aktiviste, poliitikuid, ka endisi FARC-i liikmeid, nende perekonnaliikmeid. olukord on äärmiselt dramaatiline, rahuprotsessi ei ole ka Kolumbia valitsus täiel määral rakendanud, see puudutab ka par-, äärmuslikke paramilitaarseid rühmitusi, karistamatuse olukorda poliitilist situatsiooni Kolumbias ning Kolumbia õi-, kodanike õiguste mitteaustamist. rahulepingu sätteid tuleb täielikult austada, mis tähendab, et vägivald peab lõppema. käes on aeg, et Kolumbia kodanikud saaksid nautida demokraatia kõiki vilju. aitäh kolleeg Van Dalen, üks minut. president äh, äh, Lõuna- ja Ladina-Ameerikas äh, poliitilised olud on tõesti keerulised. Venezuela diktaator üritab oma režiimi eksportida ka naaberriikidesse nagu Kolumbiasse. Kolumbias sõlmiti rahuleping FARC-iga kuid äh, Fargi teatud jõud soovivad sellest loobuda, vaadates, mis toimub äh, Venezuelas, see tähendab seda, et narkotööstus kogub jälle tuure, sellepärast et suurem osa äh, sõjalistest jõududest elab just narkotööstusest. just sellepärast, et tuleb meil Emilio Archilat toetada, tema on see mees, kes peab äh, rahulepingut rakendama, muidu tuleb vägivald tagasi. väga paljud Kolumbia talunikud ootavad ikka veel abiraha, raha, mida neile lubati kompensatsioonina selle eest, et nad äh, alternatiivseid taimi kasvataks. mida me saame teha selleks, et seda protsessi toetada? Euroopa Liidu jaoks on strateegiliselt tähtis äh, poliitilisi jõudusid taga, tasakaalus hoidu. peame võitlema Kolumbia eest ja peame lämmatama narkotööstuse, tööstuse, mis teenib miljoneid äh, Euroopa Liidus. mõelge äh, nende peale, kes sõltuvad äh, Äh, narkootikumidest, aga mõelge ka nende peale, kes äh, veavad neid narkootikume Euroopasse, ka selle peale tuleb mõelda, kui me räägime rahust Kolumbias. aitäh. üks minut, kolleeg Santos, palun. E suur tänu kakssada kuusteist, kakssada kuuskümmend hukkunut, paljud kadunud isikud, miljonid sisepagulased, rohkem kui viiskümmend aastat konflikti, mis sai lõpu rahulepinguga, millesse panustas ka Euroopa Liit, me ei saa nüüd teha vähikäiku. Kolumbia ei tohi hakata tagasi liikuma, seetõttu FARC-i vähemuse vägivallalaine tekitab muret kõigile, arvestades, mis on mängus kogu piirkonnas. rahuleping oli alles algus, kõik peavad pingutama selle nimel, et endised võitlejad saaksid integreeruda ühiskonda. oluline on inimõiguste austamine ning aktivistide turvalisus. see tähendab seda, et Euroopa Liit peab jätkuvalt toetust ja abi pakkuma rahulepingu sätete täitmisel. see on ainukene võimalus, kuidas me saame tagada, et ka see rahu säiliks. aitäh, üks minut, kolleeg Sanchez Amor suur tänu. me olime väga rõõmsad, kui Kolumbias sõlmiti see rahuleppe, sätted olid justkui täidetud, aga paraku on nüüd tehtud vähikäik, FARC on jälle aktiveerunud ning ka valitsus on nõrgestanud seda rahuprotsessi. loomulikult me peame jätkuvalt toetama Kolumbiat, nii nagu ka kolleegid on juba välja toonud, aga oluline on, et ka Kolumbias oleks olemas see poliitiline tahe, me ei saa lihtsalt raha, rahaga kõike lahendada see mõjutab nii Kolumbiat kui ka kogu piirkonda ja nende tõsiseltvõetavust Euroopa Liit peab analüüsima, milline on olukord Kolumbias, sest seal on praegu toimunud arenguid, millega ei olnud arvestatud. meil on vaja kedagi, kes esindab Euroopa Liitu rahuprotsessis, sest kõik need teemad on olulised ka Euroopa Liidu jaoks. aitäh, kolleeg Kirton Talling. kahe tuhande kuue kaheteistkümnenda aasta rahulepe pakkus lootust Kolumbia elanikele ja see oli tõesti suurepärane saavutus, aga vägivald püsib, inimõiguste aktiviste jätkuvalt karistamatult hukatakse ning äh, paramilitaarsed rühmitused tegutsevad. see kõik seab ohtu selle rahuprotsessi, meil on siin oma roll täita ja me peame seda tegema. meil on vaja esindajat rahuprotsessi juurde ning oluline on, et tal oleks ka vastavad volitused inimõiguste sätete kaudu vabakaubandusleppes on meil selge võimalus tegutseda, seda tuleb kasutada, me peame ka suhtlema valitsusega kui rahvusvaheline kogukond jõulisemalt ei sekku, ei saavuta me Kolumbias ka rahu. me ei tohi vaadata kõrvale, me peame kasutama kõiki võimalusi, mida saame, sest see rahuprotsess on liiga oluline. Now... aitäh, vaba mikrofon, sõnavõtjatel on aega üks minut. kolleeg Garcia de Vanco, palun. <clears throat> suur tänu rahu kokkulepe ongi rahukokkulepe kahe erineva rühmituse vahel, see ei ole mingi allaandmine, nagu keegi ütles. küsimus on selles, et kas täidetakse neid kohustusi, mis on võetud riigis, kus konflikti tõttu on hukkunud sadu inimesi kui on poliitiline tahe, siis ikkagi on väga keeruline jõuda lõppkokkuleppeni. Euroopa Parlament, komisjon ja kõrge esindaja peavad meeles pidama seda, et humanitaarolukord on praegu väga tõsine, arvesse võttes ka Venezuela pagulasi, eriti just piirialadel. Kolumbia vajab humanitaarabi praegu ja ka tulevikus, sest see pagulaste surve ei ole lõppemas. me peame suhtuma suure tähelepanekuga lisarahastusse. küsimus on kogu piirkonnas. suur tänu, üks minut kolleeg Telli, ma tahaks